täna hommikupooliku tööga ja esimene päevakorrapunkt on Baltsaani raport, mis puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekti üle. neljaks minutiks anname sõna raportöörile